kui kahekümne nelja tunni jooksul eh, fraktsioon või vähemalt nelikümmend eh, parlamendisaadikut eh, ei taotle, et see dokument hääletusele pannakse, on see ka vastu võetud ja vastav tekst on ka plenaari veebilehel ära toodud ja pealkiri avalikustatakse ka protokollis. kaks kirjalikku deklaratsiooni on selle koja enamuse poolt hääletatud, kõigepealt kirjalik deklaratsioon number seitse kaks tuhat kuusteist, mis puudutab Äh, ähm, äh, erakorralist koostööd äh, aitamaks kadunud lapsi Äh, härra Tšedikovski ja kaheksateist äh, liiget on selle esitanud ja see dokument sai nelisada kuuskümmend viis äh, allkirja. härra Caputo poolt esitatud kirjalik deklaratsioon number kaheksa kaks tuhat kuusteist on saanud nelisada viis allkirja. Need kirjalikud deklaratsioonid avaldatakse tänase istungi protokollis koos ähm, esitajate nimedega ja allakirjutajate nimedega ning